La Presidente. Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. kuulutan eile õhtul katkestatud täiskogu osaistungjärgu uuesti avatuks ja esimeseks päevakorrapunktiks on Hefneri raport mis puudutab institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist, äh, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt äh, seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välispoliitika, äh, julgeolekupoliitika valdkonda ja härra Hefner saab sõna raportöörina. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, meil on täna võimalus teha otsustav samm